donc voilà on reprend en plénière cette fois et en public vous êtes tous venus pour l'audition sur tere tulemast äh, avalikule kuulamisele, mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutut, siin, siin osaleb ÜRO äh, eriesindaja härra John Rudgy. meil on väga hea meel, et äh, professor saite täna siia tulla, meil on olnud teiega juba varasemaid kontakte, kuid hea meel on teid, teiega täna siin koostööd teha. kõigepealt äh, tahaksin tulla meie kolmekümnenda märtsi äh, protokolli juurde, kas kolleegidel on äh, siin kommentaare, ei ole? mõned teated. Peru osas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat toimunud arenguid me tervitame selles riigis ja oma seisukoha avalduses Euroopa Parlamendi poolt me tahtsime siis oma seisukohta avaldada äh, uue presidendi tegevuse kohta Gaza äh, sektori äh, kohta inimõiguste komisjon äh, selle äh, teemaga tegeldes äh, avaldas soovi läbi viia erapooletu analüüs inimõiguste alal, mis puudutaks siis kõige hilisemat perioodi. Richard Goldstone kes esindab rahvusvahelist kriminaalkohust äh, Ruandas, äh, on läbi viinud seitse visiiti, olukord äh, Valgevenes, meie delegatsioon viibis Valgevenes, ja praegu äh, on äh, meie tööde käik selline, et äh, need, selle kohtumise äh, järeldused on vastu võetud, on nenditud läbipaistvuse puudumist valimisprotsessis ja Äh, sellega see valimiste mm, ebaausa läbiviimise tõttu meie delegatsioon seal äh, kohal viibimisest loobus. Turkmenistanis, äh, mis puudutab Kesk-Aasiat ning rahvusvahelist kaubandust, siin me ei ole veel oma arvamust e-, edastanud selle kokkuleppe osas, mis puudutab Turkmenistani äh, Durbani äh, konverentsil juba sealt järgmisel nädalal äh, algsed arutelud e-, ettevalmistavad arutelud on endiselt käimas. Belgia juhtimisel siis toimuvad need arutelud, Euroopa Liit osaleb selles Ähm, protsessis, et vaadatakse üle kriitiliselt äh, äh, see strateegia, mis töötati välja Durbani esimesel konverentsil rassismivastases võitluses. ja siis äh, Belgia eesistumise juhatusel on meil soov jääda just täpselt selle hindamise raamesse. nüüd tulles äh, ettevõtluse inimõiguste juurde, tahaksin öelda paar sõna härra John Rocki kohta, siis esindab siin ÜRO-d, on ÜRO esiesin-, eriesindajaks selles vallas, äh, ta annab meile ülevaate just uurimusest, mis puudutab just seda teemat. siin on John Morrison, proua Ruth Castles, kes esindab Euroopa koalitsiooni korporatiivse õigluse vallas, härra John Evans, kes on ametiühingute nõuandva komitee peasekretäriks OECD juures ja Charles äh, Howitt, kes on raportööriks Euroopa Parlamendis selle teema juures, tema äh, tooks välja need teemad, mida Euroopa Parlamendis praegu seoses äh, sotsiaalse vastutusega arutatakse ja tegemist ei ole vähetähtsa teemaga Euroopa Liidu jaoks, meil on enam kui kaheksakümmend tuhat ettevõtet, kes äh, tegutsevad kogu maailmas. nii et siis äh, kui kaheksakümmend tuhat filiaali, kellel peakorter on Euroopa Liidus ja seetõttu peaks olema tege-, tegemist esmatähtsa äh, teemaga Euroopa Liidu jaoks. härra Howitt Äh, aitäh teen lühedalt, lühidalt, kuna inimesed on siia arvatavasti tulnud kuulama Johni, mitte mind niivõrd. suur tänu, et äh, võimaldasite selle kuulamise täna läbi viia. see äh, idee sai alguse sellest, et me soovisime, et härra John Ruggie saaks juba selle parlamendi koosseisu jooksul äh, meile rääkida sellest teemast, ettevõtlusest ja inimõigustest. meil on olnud temaga juba ka varem väga viljakaid kontakte, mina raportöörina olen äh, temaga ühenduses äh, olnud äh, ka siis tema mandaadi kestel nii et on äh, täiesti loomulik, äh, et äh, meil on siin kohtumine Johniga siin parlamendis veel selle koosseisu juures. see, et eelmisel aastal selle ametikoha üles võttis siin Inimõiguste Nõukogus, siis see on kindlasti väga oluline samm inimõiguste seisukohalt ja me loodame, et tänahommikune kuulamine ei äh, suurenda mitte ainult teadlikkust äh, selle teema kohta, vaid äh, saame ehk ka mõned nõuanded, kuidas meie edasi saaksime toimida, et seda teemat edasi viia. siin on esindatud ka Tšehhi eesistuja ja ka Rootsi eesistuja esindaja nii et äh, loodame, et äh, meil äh, on võimalik edasi minna toetusest Johni mandaadile konkreetsete ähm, sammudeni nende soovituste põhjal, mida John, John meile teeb. nii et see ongi siis meie tänase kuulamise eesmärgiks ja muidugi on äh, terve pikk arutelu äh, Euroopa Liidu äh, institutsioonides, et mida teha äh, sotsiaalse vastutuse teemal, kuid see ei ole mitte päris sama asi kui inimõiguste teema, see on teistsugune arutelu. see arutelu, mis praegu ettevõtete sotsiaalse vastutuse alal äh, aset leiab, seda peaks täiendama sellega, mida tehakse ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja selle tööga, mida teeb just professor Ragi. kindlasti peaksime midama palju, tegema palju enam, kuid meie Euroopa Liidu liikmesriikidega omame vastutust äh, kaitsta inimesi inimõiguste rikkumiste vastu siis nende ettevõtete puhul, kes meie piirides tegutsevad. ja see puudutab mitmeid institutsioone, me räägime siin siseturu peadirektoraadist, räägime välisasjade eest vastutajatest, nii et ma arvan, et meil on siin äh, väga palju ülesandeid äh, ees ja loodame, et äh, tänane hommikupoolik saab olema viljakas ses suhtes ja tahaksin samuti omalt poolt tervitada professor John Rogit, aitäh! härra Rogi, annan sõna teile, eelmisel aastal te tulite välja raportiga, mis pälvis palju kiidusõnu, kuid samas ka kriitikat. et tõite selgelt välja, millised on ettevõtete sotsiaalse vastutuse väljakutsed ja ka inimõiguste vallas. ja samas te tõite välja sellise suhteliselt kitsa juriidilise raamistiku, nüüd te siis äh, tulite välja oma uue äh, raportiga Inimõiguste Nõukogus ja hea meelega kuulaksime ülevaadet sellest teie enda suust ja pärast saaksime seda koos teiega ka arutada. palun, sõna on teil. aitäh, proua eesistuja, aitäh, Richard. aitäh kõigile kohalviibijatele ähm, et äh, saite täna siia tulla, minu äh, jaoks on see suur au, kuna olen teadlane, kes äh, tegeleb institutsioonide, organisatsioonide arenguga ja minu jaoks on väga hea äh, näha seda, milline on see kogemus, ähm, mida kujutab endast äh, Euroopa Liit ja selle, ja see, selle institutsiooni areng nüüd äh, rääkides sellest äh, mandaadist, äh, mis mulle omistati kahe tuhande viiendal aastal, siis oli tegemist veel inimõiguste komisjoniga ja peasekretär Kofi Annan pidi määrama eriesindaja inimõiguste alal, võttes arvesse selle teema üha suurenevat tähtsust kogu maailmas. nii et täna ma sooviksin teid viia kurssi sellega, milline on selle mandaadi roll praegu selle ametikoha roll praegu ja siis eelgitada äh, seda, kuidas kogu see äh, kuidas äh, kogu see, see päris keerukas olukord, kuidas seda lahti äh, selgitada nagu öeldud, siis äh, eelmisel aastal äh, inimõiguste nõukogu äh, ühehäälselt tervitas ähm, vastu võtta algatus, mis puudutab inimõigusi ja ettevõtteid. see ei ole sugugi tüüpiliseks tulemuseks inimõiguste arutelule ÜRO-s see on esimene kord, kui Inimõiguste Komisjon või selle järgnev Inimõiguste Nõukogu võtab konkreetseid poliitilisi samme äh, ettevõtluse valdkonnas, nii et esimest korda me ütleme, et äh, on äh, vaja kehtestada poliitiline raamistik, mis defineerib standard, kriteeriumid, mille raames me edasi tegutseme ja äh, siis äh, lähtudes sellest, et ükski heategu ei jää kunagi karistuseta, siis minu mandaati veel kord äh, pikendati ja ja selleks, et siis töötatakse välja konkreetsed suunised selles protsessis osalejatele, eriti just ettevõtetele, kuid ka muudele. ja pärast selle resolutsiooni vastuvõttu olen, saatsin Genfi ka siis esimese aasta kokkuvõtted, äh, et millised on need sammud, äh, institutsionaalsed sammud, mida oleme võt-, ette võtnud äh. ja tahaksin seda raamistikku paari sõnaga iseloomustada. uudised nõukogus tegelikult ei jõua alati kuigi kaugele ja kuigi kiiresti, nii et seetõttu annaksin ülevaate see raamistik koosneb kolmest äh, sambast. esimene sammas äh, on äh, riigi osa, riigi kohustus kaitsta kodanike inimõiguste rikkumiste vastu, mida põhjustavad kolmandad osapooled. kui riik võtab vastu vastavaid äh, õiguslikke instrumente, siis äh, on äh, neil muidugi õigus kaitsta ka inimõiguste rikkumiste eest, mit-, mida tekitavad mitte ainult nemad ise kui riigid, vaid ka rikkumiste eest, mida võivad kolmandad osapooled tekitada, näiteks ettevõtted ja see on õiguslikult siduv kohustus rahvusvaheliste inimõiguste Äh, põhimõtete kohaselt äh, me kõik teame, et riikidel on kohustus äh, seda kõike teha enda õigusalluvuses, kohtualluvuses ja kui kaugele peaks see kohustus muidu minema, see on see esimene põhimõte. teine põhimõte on äh, ettevõtete äh, vastutus äh, inimõigustest kinni pidada. me oleme selles, siin rääkinud vastutusest, mitte kohustusest, kuna ei ole mingit rahvusvahelise õiguse sätet, mis oleks otseselt kohaldatav ettevõtetele väljaspool väga selgelt defineeritud alasid iga vabatahtlik algatus äh, olgu siis tegemist äh, nii-öelda globaalse ühiskondliku leppega või siis äh, rahvusvahelise tööstuskaubanduskoja standarditega või siis OECD deklaratsioonidega, neil kõigil on üks ühine joon, nimelt ütlevad nad, et ettevõtted peavad kinni või peaksid kinni pidama inimõigustest, inimõiguste põhimõtetest. ja see tähendab seda, et kui äh, ettevõte või inimene, indiviid tegutseb, siis ta ei peaks sellega rikkuma kuidagi teiste õigusi. ja meie lähenemine oli selline, et me peaksime äh, üks-üheselt võt-, arvestama seda, mida ettevõtlus, ettevõtjad meile ütlesid, et jah, nad äh, respekteerivad inimõiguseid, kuid kuidas me teame seda, et äh, nad seda tõepoolest teevad, kas ettevõttel on tegelikult äh, mingid standardid paigas või mingid tõendid selle kohta, et nad ütlevad, et nad tõepoolest austavad inimõigusi? ja uurimused selle kohta, mida ettevõtted tegelikult teevad, siis need uurimused näitasid, et ettevõttel tavaliselt ei ole sellist raamistikku. ja eelmise aasta uurimuse raames me panime paika need põhielemendid, ähm, mis puudutasid äh, siis äh, ettevõtete ähm, otsustavust ähm, inimõiguste vallas, otsustavat teg-, te-, tegutsemist inimõiguste vallas ja kolmas, äh, kolmas sammas puudutab äh, siis äh, korre-, mm, korrigeerivaid vahendeid me, kui nendel kahel esimesel sambal ei oleks mingit tähendust, kui inimõiguste rikkumiste ohvritel ei oleks õigust korrigeerivatele vahenditele. jaa me räägime siin ettevõtetest, äh, avalik-õiguslikest organisatsioonidest, kõik need äh, tagasisidemehhanismid äh, tihtipeale on puudulikud või nad üldse puuduvad ja kohtu poole pöördumine on tihtipeale kas keerukaks muudetud või, või võimatu nendes olukordades, kus ta äh, on kõige vajalikum, nii et ühelt poolt siis riigi osa, mm, riigi kohustus, olgu siis seadusandluse kaudu äh, või teistel viisidel kaitsta inimesi inimõiguste rikkumiste eest, teiselt, teiseks sambaks on äh, siis ettevõtete kohustus austada inimõigusi, mitte rikkuda teiste inimõigusi enda tegevusega ja kolmandaks äh, äh, tugevdada siis kohtulikke ja kohtuväliseid korrektee-, korrigeerivaid äh, vahendeid, õiguskaitsevahendeid. kõik need kolm sammast peaksid olema üksteist täiendavad, nad toimivadki ainult koos, üksikuna ei ole nad tõhusad. ja veel üks väga oluline aspekt Nad toovad selgelt välja selle, et riikide kohustus on väga selgelt eristatav ettevõtete äh, kohustustest. kõik need erinevad lepingud, mis puudutavad äh, ettevõtete äh, standardeid inimõiguste vallas, nad on seotud kuidagi ka riikide kohustustega ja väga raske oleks nende põhjal öelda, et kes äh, vastutab mille eest, väga raske oleks näpu, näpuga näidata, et see on nüüd sinu ülesanne, see on, äh, see on kellegi teise ülesanne, et äh, meil peaks siin olema väga selgelt piiritletud riigi kohustus ja teiselt poolt ettevõtete kohustused, nad peaksid olema üksteist täiendavad. kui see on põhimõte, millest lähtuda, mida me teeme siin selleks, et kõiki neid osiseid tugevdada pa? paar näidet, äh, proua esimees, ma ei taha pikemalt nendel peatuda, ma pigem ootaksin arutelu nendes küsimustes. mis puudutab riigi kohustust kaitsta, ma ütleksin paar sõna sellel teemal. Äh, riigid on juba pikka aega teadnud, mis on nende kohustused, äh, kui me räägime näiteks riigipoolsete inimõiguste kuritarvitamise juhtudes kui me räägime ettevõtlusest ja inimõigustest, siis äh, on see teema nagu rohkem laialivalguv. Äh, enamik riike põhilistest komponentidest nagu töönormid või mittediskrimineerimine töökohal on vastu võtnud vastavad tegevuspoliitikad, regulatsioonid ja asutused, nad on teadlik sellest, mida neilt oodatakse ja rahvusvaheline tööorganisatsioon loodab, et on kehtestatud ka vastavad normid. kuid äh, väljaspool neid äh, tuumiktegevusi, nagu meie uuring näitas, äh, valitseb vähene sidusus valitsuse poliitikate vahel. on kahte liiki mittesisusust, üks vertikaalne, näiteks riik liitub rahvusvahelise inimõiguste kaitse konventsioonidega, kuid ei teadvustanud selgelt, mida tähendab selle rakendamine, seetõttu seda ei rakendata. ja me nimetame seda vertical incoherence, vertikaalne sidususe puudumine, kuid enim levinud on horisontaalne sidususe puudumine ja sellesse gruppi kuuluvad ka väga paljud edumeelsed riigid ja nendes riikides määratletakse ettevõtlust ja inimõigusi väga kitsarinnaliselt. see piirdub mingisuguse talitusega valitsuse struktuuris või rahvusvahelise agentuuriga ja see talitus vastutab siis ettevõtluse ja inimõiguste teemadel. aga kui kui arutatakse ettevõtte sotsiaalse ja vastutuse ning valitsemise investeerimisõigusest räägitakse, siis inimõigused unustatakse. seega riigi poolt võetud kohustus kaitsta inimõiguste rikkumise vastu, see kohustus ei jõua kunagi nendesse tegevuspoliitikatesse ja õigusvaldkondadesse, mis otseselt mõjutab ettevõtteid. see on äriõigus Äh, kaubanduslepped, äh, investeerimislepped. ja üldiselt rääkides äh, horisontaalselt nendesse valdkondadesse inimõiguste temaatika ei jõua vajalikul määral ja seetõttu meie põhiline eesmärk järgmise mandaadiperioodi jooksul on äh, tagada sellise olukorra muutumine. me oleme teinud tihedat koostööd äh, äriõiguse juristide võrgustikuga, äh, mis hõlmab rohkem kui neljakümmend äh, kohtualluvusega riiki. kuidas äriõigus sätestab näiteks ettevõtte juhtide kohustused ja kuidas see võib panustada või tõkestada inimõiguste alast tegevust ning kohustuste võtmist? me oleme põhjalikult uurinud ka investeerimisseadusi, äh, kahepoolseid investeerimisleppeid ja riikidevahelisi leppeid. kuidas see piirab nende tegutsemisvabadust, sest ettevõte, kes kuulub nimetatud lepingu alla, võib anna riigikohtusse, kui ta leiab, et see uus tegevapoliitika mõjub negatiivselt ettevõtte kasumlikkusele. näiteks Lõuna-Aafrika valitsus on sattunud nüüd äh, rahvusvahelise arbitraaži kohtu alla, äh, kuhu kaebas ta Itaalia kaevandusfirma, kes soovib saada hüvitist äh, Black Economic Empowerment Actiga kaasnevad negatiivse kahjusid ja sellega tekib probleem. kui äh, apartheidiajärgses Lõuna-Aafrikas ei suudeta vastu võtta seadust, mis edendaks äh, enamiku rahvastiku õigusi, kartmata, et ta peab maksma olulise kahjusumma Itaalia äh, ettevõttele, siis on suur viga selles, kuidas me investeerimislepinguid koostame. me tegeleme ka selle küsimusega, eesmärgiga koostada äh, suunised vastutustundliku äh, lepingu koostamise metoodika jaoks. ja kolmas näide riikliku kaitsekohustuse kohta. mitte keegi, olenemata kes nad on või mis nad on, ei saa väita, et inimõiguste süsteem, nii nagu ta eksisteerib, Äh, saab äh, toimida äh, ka konflikti piirkondades, kui riik on lõhestunud kodusõja tõttu. ja me ikka saadame ettevõtteid nendesse riikidesse. julgustame investeeringuid nendesse riikidesse, ajendatud headest kavatsustest, aga meie ekspordikrediidiagentuuri, investeeringuagentuurid, investeeringu kindlustusfirmad ergutavad ja edendavad investeeringuid nendesse riikidesse, kuid ei esita korraliku hoolsusnõude täitmist. on teada, et tegemist on kõrgendatud riskipiirkonnaga, kuid ekspordikrediidiagentuurina ei esitata nõudeid konkreetsele investeeringule äh, võrreldes investeeringuga Taanimaale. me ei pea siin vaidlema, kas tegemist on juriidilise küsimusega või teist laadi küsimusega. see on rumal lähenemine. ma kasutan tehnilist, poliitilist, politoloogilist sõna. see tähendab riiklike valitsusvahendite kasutamist inimõiguste rikkumise võimalikkuse suurendamisel. see on üks küsimusi, mida me püüame käsitleda. mis puudutab kohustust austada inimõigusi me oleme käivitanud konsultatsioonid, mille alguse ta praegu käib, et välja selgitada, millised on konkreetselt inimõiguste alaste hoolsusnõude osad ja kuidas neid rakendada erinevates olukordades, näiteks äh, varustusahela puhul, näiteks pangad äh, küll laenavad raha välja, kuid ei juhi projekti näiteks. näiteks me otsime võimalusi ja teid, äh, kuidas äh, kohaldada hoolsusnõuet erinevate konkreetsetes olukordades. ja kolmanda samba all, õiguskaitsevahendite all, oleme me töö jaganud kahte ossa, ühelt poolt on siis kohtulikud meetmed ja teiselt poolt kohtuvälised meetmed Äh, kohtumeetmete osa on keerulisem ja ma tulen selle teema juurde tagasi, praegusel hetkel me uurime konkreetsemalt, millised on takistused äh, juurdepääsu tagamisel õiglusele, mis on konkreetsed ettevõtluse jaoks. me teame, millised on üldised takistused enamikes riikides ja enamik neist takistustest on ka ettevõtte poolse kuritarvitamise ohvritele. aga kui me räägime ettevõtlusest, eriti kui me räägime hargmaisetest ettevõtetest, sest äh, selle hargmaise ettevõtte erinevad osad omavad erilist juriidilise isiku staatust ja selle küsimusega tuleb tegeleda. ja me pöörame ka suurt tähelepanu kohtuvälistele meetmetele sest selles valdkonnas on võimalik saavutada edu palju kiiremini kui kohtusüsteemis ja mõningatel juhtudel on see väga oluline. näiteks eh, me teeme koostööd rahvusvaheliste ettevõtlusorganisatsioonidega ja individuaalsete ettevõtetega katseprojekti eh, raames. Eh, need katseprojektid kestavad aasta jooksul, meie oma poolt paneme kokku kriteeriumid, parameetrid, tegutsemisalused, teostame järelevalvet. Nendes kohtades, kus kohalikku kogukonda mõjutab äh, mingi ettevõtte tegevus, kus kogukonna esindajad võivad esitada omapoolseid kaebusi ja me kasutame neid pilootprojektidena, et saada vajalikud õppetunnid äh, hiljuti käivitasime ka nii-öelda Viki projekti, millesse ka teie saate panustada, sest väga sageli inimesed ei tea, kelle poole pöörduda, kui on mingi kokkulepe sõlmitud, et ületada seda infobarjääri. Eh, me käivitasime Viki, eh, mis on kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, võib-olla ei saa abi üksikud ohvrid, kuid vabaühendused saavad seda kasutada oma töös ja see on interaktiivne online foorum, äh, kus on informatsiooni äh, kohtuvälistest õiguskaitsemeetmetest, äh, mis on mõeldud ka huvigruppidele, räägitakse OECD suunistest ühes konkreetses juhtumis, millised inimõiguste alased institutsioonid on edukalt tegutsenud selles valdkonnas, kui teil on tegemist sellise probleemiga, kuhu pöörduda, kust abi saada. see on mõeldud väga praktilise abivahendina et edendada kohtuvälist äh, kaebuste lahendamise menetlust. Äh, proua eesistuja, see oli laias laastus raamistik, äh, millele saime heakskiidu ÜRO Inimõiguste Nõukogul ja laias laastus ka need strateegilised suunised, mida meie oleme omaks võtnud selleks, et seda õiget protsessi juhtida. enne kui ma selle teema lõpetan, ma tahaksin tõstatada ühe küsimuse, sest äh, see mõjutas arutelu ÜRO-s ja ka äh, minu mandaadi piires. ja see puudutab vahetegemist kohustuslike ja vabatahtlike meetmete vahel. ma loodan, et olete kuulnud sellest arutelust äh, Euroopa Liidu kontekstis. mina olen kuulnud seda oma töös. minu arvates debatt ise on ummikusse jooksnud ja, ja ei vääri pikemat arutelu, kuid ühte elementi sellest ei ole piisavalt käsitletud, sest see kujutab takistust loovale suhtumisele ja tegutsemisele. ilmselt olete kõik nõus, et on vaja teatud kombinatsiooni vabatahtlikest ja kohustuslikest meetmetest Äh, kuid valitsused ja teised valitsusasutused ei mõista alati täiel määral seda rolli, mida nemad peavad etendama. ka siis, kui nad edendavad vabatahtlikke lahendusi. mõningad valitsuste, valitsusorganisatsioonide suhtumine on, me oleme otsustanud, et tegemist on vabatahtlikkusega, meil kui valitsusel pole enam midagi selles osas teha. see on ekslik suhtumine ja see tegelikult tekitab koha peal palju probleeme. ma tahaksin teile visandada kolm võimalikku stsenaariumi, äh, kus selline suhtumine võiks tekitada tõsiseid probleeme. esiteks, kui hägustub erinevus ühelt poolt poliitika eesmärkidega ja teiselt poolt poliitika eesmärkide saavutamise vahendite vahel et äh, hüpoteetiliselt seda küsimust käsitleda, äh, ma lähtuksin Euroopa Liidus laialt kasutatud ettevõtte sotsiaalse vastutuse definitsioonist. tsitaat. and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. Okay? see on ametlik Euroopa Liidu määratlus ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta oletagem, et mingisugune hüpoteetiline riiklik üksus tegutseb selle alusel ja ähm, kutsub üles ettevõtteid sellisele ettevõtte sotsiaalse vastutuse võtmisel. poliitika eesmärk, et ettevõtted oma tegevusse ka äh, sotsiaalsed ja keskkonna aspektid lõimiksid no oletavasti, et nad peaksid kinni kehtivatest äh, sotsiaalnormidest, sealhulgas inimõigustest. see peaks olema poliitika eesmärk. kuid äh, vahendite eelistuste puhul on vabatahtlikkuse aspekt, seega siin on vahe eesmärkide ja vahendite vahel. Äh, vabatahtlikkuse kriitikud ütlevad, et selliste vahendite abil ei saa kunagi neid eesmärke saavutada, jätame selle mõtte kõrvale. oletagem, et see on võimalik siiski. kuid siiski jääb suur probleem õhku ja probleem seisneb selles, et iga ettevõte peab nüüd ise otsustama, millised sotsiaalkeskkonnaalased aspektid on kõige rohkem murettekitavad ja mida sõna integreerimine tähendab, kuid ei anna neile täiendavaid suuniseid selle kohta. ettevõtted peavad ise need otsused langetama ilma teiepoolsete suunistest siis hakkavad ka need poliitika eesmärgid vabatahtlikkuse domeeni libisema, sest iga ettevõte otsustab nüüd ise, mida üks või teine asi tähendab ja mis sellega kaasneb, mida neilt oodatakse. ja te jõuate sellise olukorda, kus kehtib täiesti rangelt vabatahtlikkuse põhimõte, mis toob kaasa äh, ettevõtete äh, poolse tõlgenduse poliitika eesmärkide suhtes ja tulemus on see, et mille ümber äh, konvergeeruvad teiste äh, ühiskonna tegutsevate jõudude ootused ja lootused millised on näiteks kavandatavad tulemused selle poliitika elluviimise läbi? kuidas suurendada ühist arusaama põhimõistetest, mida integreerimine tähendab, mida mõeldakse integreerimise all? see on avaliku sektori ülesanne selgitada, mida see tähendab. see peaks olema äh, ka parima tava tutvustamine ja selgitamine, mitte ettevõte ei pea välja selgitama ja kindlaks tegema, mis see on. ja riiklikud asutused keda tasandil on häid näiteid. kuid mitte kõik ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitikad ei täida seda miinimumnõuet, et nad oleksid tõelised tegevuspoliitikad. hirm äh,, mille kaugemale vabatahtlikkusest hoiab neid tagasi siin on liiga piiratud lähenemine mõistele vabatahtlikkus kuid see võib kaasa tuua ka hirmu suurenemise ja regulatsiooni suurenemise ja see on kriitilise tähtsusega, arvestades seda, kuidas see arutelu on kulgenud Euroopa Liidus viimastel aastakümnetel. lühidalt tutvustaksin ka teist stsenaariumi. hirm äh, ületada seda rangelt vabatahtlikult piiratud valdkonda Äh, võib tegelikult riiklik ettevõtt sundida, riiklik asutus sundida ettevõtetele riski suuremat võtmist peale. üks selliseid valdkondi on konfliktipiirkonnad. ettevõtted, kes tegutsevad konfliktipiirkondades, igati ootavad oma koduriigi või rahvusvaheliste organisatsioonide poolset abi. ja kuidas vältida selle riigi sisekonflikti kaasatõmbamist või olla kaasosaliseks inimõiguste rikkumisel äh, mis on tavapärased konfliktipiirkondades. OECD on välja töötanud eh, riski hindamise metoodika, kuid ettevõtetele on vaja reaalajas saadavat teavet, mida nad saaksid saada e-, esindustelt, saatkondadelt Äh, et teada, kuidas vältida riski ähm, kohaliku konflikti kaasatõmbamisel. kuid valitsused sageli sellist abi ei osuta, nemad edendavad investeeringuid, mõtlemata kaasnevatele riskidele. kolmas stsenaarium on vana dilemma, mis seisab ettevõtete ees. kui nad tegutsevad riikides, kus siseriiklik õiglus, õigus Äh, on vastuolus rahvusvaheliste normidega ja sätestab madalama taseme inimõiguste kaitse kui rahvusvahelises õiguses, siis tekib ettevõtetel probleeme ja ka soolise võrdõiguslikkuse valdkondades ja hiljuti sõnavabaduse valdkonnas, internetis ja telekommunikatsiooni valdkonnas mõni riik tahab äh, tsensuuri kehtestada, aga ettevõte peab kinni sõnavabaduse põhimõttest, kuidas tegutseda, mida teha, mida saavad ettevõtted taolistes olukordades loota ja oodata. sest üksikettevõtjad ei saa seda ise lahendada. see paneks nad võimatusse olukorda. selleks on vaja kollektiivset tegutsemist, kuid ettevõtetepoolne kollektiivne tegutsemine on iseenesest juba problemaatiline ja selleks on vaja palju aega. Eh, internetifirmad on nüüd hakanud koostama teatud tegevuspõhimõtteid, kuid väga vähesed firmad on nende põhimõtetega liitunud ja nad ootavad abi oma päritoluriigilt. Eh, kuid päritoluriigid suhtuvad sellesse temaatikasse kui radioaktiivsesse ainesse ja lasevad ettevõtetel ise sellest olukorrast välja rebeleda, sest nad ütlevad, et see on vabatahtlik teate, vabatahtlikkuse piirides võib väga palju ära teha, rikkumata oma kohustumist äh, pidada kinni vabatahtlikust põhimõttest. kui ettevõtted pöörduvad abi saamiseks, siis ma usun, ei tohi karta seda, et te ületate nii-öelda äh, vabatahtlikkuse äh, domeeni piiri. ja lõpetuseks kaks tähelepanekut. rahvusvahelised ringkonnad on alles algetapil Eh, rahvusvaheliste inimõiguste režiimi kohandamisel, et tagada tõhusam kaitse üksikisikutele ja kogukondadele ettevõttega seotud inimõiguste alaste rikkumiste vastu. kuid juba praegusel varasel etapil on selge, et tava tegutsemine ei sobi teistele, välja arvatud ettevõtetele. me peame muutma oma tegutsemisviisi. me oleme sattunud tupikteele ja kui me ei taha peaga vastu seina joosta, siis me peame kurssi muutma mis tähendab, et tuleb loobuda nendest vanadest aegunud kohustuslikkuse ja vabatahtlikkuse põhimõtetest ning äh, peab looma paremaid sünergiaid erinevate tegijate vahel, et probleemi lahendada äh, inimõiguste nõukogu poolt heaks kiidetud äh, kaitse, austa ja hüvita raamistik annab nüüd ülemaailmsel tasandil äh, võimaluse paremini selgitada, millised on äh, ettevõtete täiendavad kohustused riiklike kohustuste kõrval. ja Inimõiguste Nõukogu loodab, et selline lai äh, raamistik on inspireerivaks ja suunavaks nii riikidele kui ka riikide rühmitustele, äh, kes hakkavad oma vastavat poliitikat koostama ja oma ähm, reegleid kehtestama, lähtudes oma konkreetsest olukorradest ja kui peetakse kinni ühisest raamistikust, siis see aitab süsteemsemalt läheneda selle probleemistikule võrreldes minevikuga, sest mine, minevikus oli see valdkond killustatud, oli väga palju erinevaid lahendusi. aga nüüd meil on vaja sellist kumulatiivset efekti, et saavutada süsteemne sekkumine, et me saaksime tõesti kohapeal muutustele kaasa aidata. tänan teid suur tänu, äh, professor äh, Ragi. Äh, see oli vägagi selge ülevaatlik esitlus. ja nüüd annaksin sõna härra Wutersile. meil on üks tund jäänud aega järele, nii et palun teid teha kokkuvõtlikult ning lühidalt. suur tänu, proua esinaine püüan teie juhiseid äh, järgida. lugupeetud äh, kohalviibijad, mul on hea meel täna siin äh, olla ning tuua välja need põhi tagajärjed sellest uuringust iseenesest see on siis põhjalik äh, uurimus, neljakümne leheküljeline, nagu kui tahaksin teile anda siis ülevaate põhijäreldustel. härra Rogi andis juba hea ülevaate sellest valdkonnast äh, ja me oleme analüüsinud ka poliitilisi protsesse Euroopa Liidu tasandil ning samuti hinnanud Euroopa Liidu välispoliitikat selles osas, mis puudutab ettevõtlust ja inimõigusi ning äh, tulnud välja omapoolsete soovitustega ja siis keskenduksingi nendele soovitustele Euroopa Liidule ja liikmesriikidele. põhileiuks meie uurimuses on see, et praegu me näeme teatud äh, Euroopa Liidu välispoliitika inimõiguste teema lahutamist äh, ettevõtluse ja inimõiguste teemast, mis äh, on äh, siis äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse äh, valdkonda kuuluv teema justkui, kuid meie arust seda viga peaks parandama ja meil on ka konkreetsed soovitused. me leiame, et Euroopa Liidu välispoliitika tõepoolest on suunatud sellele, et parandada inimõiguste olukorda, kaubandusrežiimi, arenguabi ja teiste instrumentide abil ja samuti äh, on äh, liitutud äh, ILO vastavate algatustega kuid see, mis puudutab ettevõtteid, siis siin piirdutakse põhiliselt dialoogi vormiga nende kolmandate riikidega, kellel on probleeme inimõigustega ja selle tagajärjel me leiame, et ettevõtted ja inimõigused, see teema ei ole piisavalt esindatud Euroopa Liidu välispoliitikas Euroopa Liidu välispoliitika põhineb äh, Euroopa Liidu äh, ettevõtluse sotsiaal, ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitikal äh, selles valdkonnas ja seetõttu peaks välja töötama ka poliitilisi dokumente, mis kannaksid ka praktilisi tulemusi. nagu kuulsime ka eelnevalt kõnelejalt, Euroopa Liidu äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika on äh, täiesti vabatahtlik, äh, turuloogikat järgiv ja seetõttu on tegemist siis pigem sellise minimalistliku lähenemisega ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika ei ole tegelikult neid vabatahtli-, nende vabatahtlike algatuste potentsiaali suutnud ellu rakendada väga raske on ettevõtetel isegi mõista, millise lisaväärtuse nad saavad selliste poliitikate kasutusele võtmisest. Äh, ja nad ei mõista seda, kuivõrd palju see võimaldaks äh, neid, äh, nende tegevust muut-, tuua lähemale näiteks tarbijale ja seetõttu meie soovitused, me soovime, et võetaks konkreetseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil äh, Euroopa Liidu poolt ja see järgib ka härra Ragi kahe tuhande kaheksanda aasta raporti soovitusi ja siis Inimõiguste Nõukogu soovitusi ja teiselt poolt soovitused Euroopa Liidu enda poliitilisele regulatiivsele raamistikule. ja tahaksingi välja tuua need põhisoovitused äh, äh, selleks, et äh, sotsiaalse vastutuse ning inimõiguste teemat äh, ametlikult äh, veidi olulisemaks muuta. ühelt poolt äh, soovitame Euroopa Liidule välja töötada selged ja arusaad-, arusaadav juriidiline raamistik inimõiguste nõudmiste osas ettevõtetele ja teiseks äh, on soovitused, äh, mis peaksid aitama Euroopa Liidul äh, jääma liidri, jääda liidripositsioonile selles valdkonnas. ja tahaksingi sellel viimasel peatuda pikemalt. Euroopa Liit kahe tuhande kaheksanda aasta inimõiguste istungi võttis vastu otsuse, et äh, inimõiguste mm, teema justkui ei ole otseselt seotud ettevõttega, kuid meie leiame, et me peaksime selgelt välja tooma selged kohustused ettevõtetele, mis puudutavad inimõigusi ja see lõpetaks spekulatsioonid ning äh, muudaks olukorra selgemaks ja ühetimõistetavamaks ja see, selle eriesindaja raporti osa, üks osa puudutas just seda soovitust ja me leiame, et sellised normid oleksid lääne ettevõtetele vägagi kasulikud, kuna nad muudaksid mängutingimus või mängureeglid ühtseks peaksime välja tooma selle, et Euroopa Liit äh, toetab äh, eriesindaja mandaadi jätkumist ja samuti peaks eriesindaja pöörama enam tähelepanu siduvate reeglite väljatöötamisele äh, ettevõtetele kogu tarneahela raames. teiseks, Euroopa Liit peaks välja tooma juriidilise juriidilise raamistiku investeeringute osas, välisinvesteeringute osas ja et seal pöörataks tähelepanu ka inimõiguste mõõtmele. see on äh, muidugi päris keeruline ülesanne, sest äh, selle ettevõtmise raames äh, peab tagama selle, Äh, peab arvesse võtma ka seda, et sellel riigil, kuhu see investeering tehakse, võib olla ka enda regulatiivraamistik, kuid äh, välisinvesteeringute kaitse osas on muidugi oluline see, et äh, ettevõtetel oleks teatud aruandekohustus, mis puudutab inimõigusi Äh, see peaks olema osaks äh, ka ühtsest äh, kaubanduspoliitikast ja see mitmes osas kattub selle investeeringute teemaga ja selles, vastavalt Lissaboni lepingule arvatavasti suureneb selles valdkonnas ka Euroopa Parlamendi pädevus. soovime, et Euroopa Liit selgitaks võimalust mõista kohut äh, rahvusvahelistes kohtutes äh, ettevõtete üle, kes on äh, inimõiguste rikkumistes osalenud, praegu see ei ole võimalik. praegu meil on olemas need teatud meetmed on meil olemas, kuid see pole osa rahvusvahelisest õigusest, nii et väga oluline oleks praegu seda küsimust uuesti kaaluda Äh, äh, nüüd me oleme üksteist aastat ajas edasi läinud äh, Rooma statuudist. ja selles kontekstis on oluline ka see, et Euroopa Liit muudaks selgemaks tööstandardid ka enda töödokumentides. ja teine soovituste osa puudutab siis Euroopa Liidu liidripositsiooni inimõiguste vallas, äh, seda kogu maailmas äh, ja ka nendes rahvusvahelistes organisatsioonides, kes aktiivselt arutavad äh, inimõiguste teemasid. härra Ragi juba mainis inimõiguste nõukogu kus Euroopa Liit äh, peaks äh, kasutama kogu oma kaalu selleks, et äh, edasiminekuid inimõiguste ja ettevõtete vallas saavutataks, kuid on ka mitmeid teisi rahvusvahelisi foorumeid, kus seda samuti peaks tegema. Euroopa Liit võiks äh, algatada arutelu näiteks ka OECD-s äh, suuniste ülevaatamisel, nii nagu sellele on viidanud ka härra Ragi oma raportis, ja see aitaks meil hinnata seda, kui kaar-, äh, millised on parimad praktikad selles valdkonnas, kui kaugele asjad on arenenud ja samuti ettevõtete aruandluse valdkonnas peaks välja töötama konkreetseid suuniseid ja on ka mitmeid teisi organisatsioone, näiteks ILO, isegi WTO, kus ähm, küsimuseks võiks olla see, kuidas lepitada nende organisatsioonide põhistandardeid standarditega, mis puudutavad inimõigusi. meil on äh, siin aruandes ka teine peatükk, kus on äh, need soovitused mis puudutavad Euroopa Liidu enda poliitikaid äh, lähenemisel inimõiguste ja ettevõtete teemale, et äh, ka siin on viis soovitust üleskutse üle vaadata see vana vabatahtlik lähenemine ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas me leiame, et äh, seda lähenemist peaks täiendama siiski ka siduvate standarditega ja samuti äh, siduva aruandluskohustusega. nii et äh, me soovitame, et Euroopa Liit vaataks oma CSR poliitikat üle äh, et tuua välja kindlamad, selgemad nõudmised ettevõtetele ja et ettevõtted tõepoolest vastutaksid oma tegude eest. CSR-i poliitika praegu keskendub eelkõige äh, protsessidele, kuid tegelikult peaks ta keskenduma tulemustele. ja siis oleks meil võimalik nendest tulemustest ka õppida, töötada välja parimad praktikad Euroopa Parlament isegi on välja pakkunud äh, selle, et äh, peaks olema kohustuslik äh, aruandlus inimõiguste vallas ettevõtetel, eriti kui on tegemist ettevõtetega, mis tegutsevad ka väljaspool Euroopa Liitu. see kõik on seotud ka raamatupidamisnõudmis, nõudmistega, konsolideeritud raamatupidamis ar-, aruandlusega ja nii edasi ja lõpetuseks äh, leiame, et Euroopa Liit peaks äh, välja äh, tooma ka standardeid parimate praktikate vallas. Euroopa Liit peaks välja töötama raamistiku ettevõtetele näiteks, kes tegutsevad nii-öelda ausa kaubanduse või fair trade'iga nii et äh, see oleks äh, siis täiendamaks vabatahtlikku CSR poliitikat. ja teine soovituste osa on siin välja tuua võrdluse alused ähm, me näeme, et algatusi on mitmeid äh, CSR-i valdkonnas, kuid kahjuks need ei ole omavahel seotud ja seetõttu on raske tarbijatel ja üldsusel mõista, mida kõik need algatused tähendavad ja seetõttu me sooviksime, et Euroopa Liit aktiivselt tegeleks selle teemaga ning püüaks siin välja tuua teatud võrdluse alused selleks, et muuta mõistetavamaks tarbijale need vabatahtlikud CSR algatused näiteks tuua äh, ühtse viite või referentsdokumendi ettevõtetele ja selle alusel oleks siis võimalik äh, äh, siin ette mm, välja tuua ka selliseid üldkehtivaid standardeid selles vallas kõigi, äh, kogu seda tegevust peaksid ka Euroopa Liidu äh, institutsioonid äh, jälgima ja monitoorima. Euroopa Liit peaks soodustama ka turu reageerimist sotsiaalselt vastutustundlikule tegevusele, võib-olla tuua, tulla välja teatud indikaatoritega, mis mõõdaksid just sotsiaalselt vastutustundlikku te-, tegutsemist veel lühidalt sooviksin äh, rääkida kolmandatest äh, soovitustest ja see puudutab Euroopa Liidu välispoliitikat, et äh, kuidas täpselt tasakaalustada dialoogi ning aruandluskohustuse suhet inimõigused, nagu ütlesin, on Euroopa välispoliitika jaoks äh, juba praegu väga oluliseks teemaks, kuid siiani see põhileb, põhineb peamiselt äh, dialoogil. kuidas muuta see dialoog, kuidas see siduda nüüd äh, ka aruandlusega inimõiguste rikkumise vallas? nii et me ei saa siin äh, tegutseda ainult dialoogi vormis, äh, vaid meil peaksid olema võimalused ja instrumendid Euroopa Liidus selleks, et äh, suurendada võimekust kolmandates riikides selleks, et tegeleda inimõiguste ja ettevõtete teemaga. nii et selles valdkonnas, nii nagu juba alguses öeldud, inimõiguste ja ettevõtete teemal peaks olema konkreetne koht nende dialoogide eh, puhul. küsimuseks on, kas me ei peaks mitte siia sisse tooma rahvusvahelisi ettevõtteid omaette teemana ne, selles dialoogis, et meil oleks võimalik eh, siis eh, ausalt seda küsimust kolmandate riikidega rääkida Cotonou leping, kõik äh, sellega seotud, see samuti peegeldus meie uurimuses ja need tingimuslikkuse mehhanismid peaksid olema paindlikumad selleks, et meil oleks võimalik ettevõtteid käsitleda otsesemalt. ja viimane osa soovitustest, see on samuti kooskõlas eriesindaja leidudega, et tõepoolest need õiguskaitsevahendid on siin keskse tähtsusega inimõiguste valdkonnas. Euroopa Liit oma potentsiaali selles valdkonnas äh, arvestades peaks tõepoolest suutma kaitsta ohvrite huvisid äh, vastavate vahenditega. aitäh nüüd äh, härra Morrison, äh, teie olete äh, äriliidrite ja Inimõiguste Instituudi juhiks, palun tänan teid. kõigepealt ma tahaksin tänada allkomisjoni tänase võimaluse Business Leaders Initiative on Human Rights äriliidrite algatus inimõiguste vallas on juba kuus aastat vana ja see loodi Brüsselis aastal kaks tuhat kolm see on kokku toonud erinevates ettevõtlusvaldkondades juhtivad firmad ning selle konkreetne kavatsus on näidata, kuidas inimõiguste ülddeklaratsiooni on võimalik eh, lõimida ettevõtlusjuhtimise konteksti, olenemata geograafilisest, poliitilisest kontekstist või ettevõtte funktsioonist. me lähtume eh, tõenditepõhisest lähenemisest ja oleme välja töötanud protsessid, vahendid, olulised sammud ja metoodikad, mis avaldavad meil saavutada lahendusi selles kriitilises küsimuses meie liikmesfirmad on suurimad maailmafirmad ABB ja Reva, Barclays, Ericsson, Gap, General Electric, Hewlett Packard, Novartis, Newmont, Novo Nordisk, Statoil, Coca-Cola kompanii ja Zain seda algatust juhib Mary Robinson, kes on endine Iiri pea, president ja endine ÜRO eh, inimõiguste kõrge volinik. kõike, mida ma täna ütlen, on kantud alandlikkusest. meie liikmesettevõtted tunnistavad avameelselt, et nende ees seisab väga keeruline väljakutse, kuid on eh, suurendanud oma kindlust ja proaktiivset lähenemist inimõiguste alastele temaatikale kuus viimast aastat on kinnitanud meile, et ettevõtted ja inimõigustega seotud küsimused on veel lapsekingades, kuid on jõutud teatud muurdepunkti, mis tähendab seda, et riigid peavad näitama suuremat juhtrolli ja ka samuti valitsusvahelise organisatsiooni. mõningad kommentaarid, mis ma ütlen välja täna, käivad nii ettevõtete kui ka riikide kohta. see ei ole mõeldud kriitikana, vaid kutsena tihendada koostööd me oleme olnud äh, ettevõtete toetamise esirinnas ja toetanud professor Ragi tööd ning äh, ühinesime ka ÜRO Inimõiguste Nõukoguga, äh, toetades kaitseauste hüvita raamistikku ja teised on kiitnud seda raamistikku ja ma tsiteerin, see on hästi koostatud, hästi üles ehitatud, selgelt määratletud raamistik tegelemaks ettevõtete ja inimõigustega seotud küsimustega see tsitaat ei ole mitte Amnesty Internationalilt, vaid kolme maailma juhtivalt ettevõtete katusorganisatsioonilt. ja esimees katkestab, äh, paludes rääkida aeglasemalt. ja need katusorganisatsioonid on Tööandjate Rahvusvaheline Organisatsioon, Rahvusvaheline Kaubanduskoda ja OECD ettevõtlus- ja tööstuse nõuandev komisjon. minule eraldatud lühikese aja jooksul ma tahaksin täna teile tutvustada kolme põhipunkti. kõigepealt seda, et ettevõtted ootavad, et riigid võtavad juhtrolli selle ühise raamistiku elluviimisel. teiseks, et selle debati vabatahtlikkuse kohustuslikkuse loom muuseaalane arutelu on liiga Euroopa Liidu keskne ja kolmandaks, et see on tõeline võimalus eurooplastele võtta juhtroll. kõigepealt, et riik peab olema juhtrollis. riigi kohustus kaitsta inimõigusi nõuab ettevõtetelt võrdsete võimaluste loomist ettevõtetele äh, nii jõustatud äh, seaduste kui ka poliitiliste ootuste osas ei, selles mõttes on palju paremini kooskõlas kaubandus, investeeringud, äriõigus, äh, väärtpaberialased määrused ja inimõiguste alade poliitika. ja see oluliselt suurendab riski ettevõtetele, kui need regulatsioonid ei ole omavahel kooskõlas ja teinekord ka vastuolulised. see tähendab seda, et peab olema suurem kooskõla Eh, ettevõtete oodatava inimõigustealase tegevuse ja kahepoolsete kaubandus, investeeringu eh, ja muude lepingute vahel eksporti, krediidigarantiide, arenguabi eh, ülemereriikidele ning Euroopa Liidu ettevõtete saatkondade tegevuses Äh, mõningad Euroopa riigid on esile tõusnud kui võimsad liidrid äh, ettevõtetega seotud inimõigustealaste küsimuste vastases dialoogi, osalistes dialoogides, kuid me peame veel tugevdama Euroopa Liidu positsiooni. Äh, tuleb olla valvel nende mahajääjate kaasajooksjate suhtes, on tekkinud selge vajadus äh, paremate õiguskaitsevahendite ja aruandlusmehhanismide järgi, et karistada neid ettevõtteid, kes ei hooli praegu inimõiguste rikkumisest või on kaasosalised või otseselt seotud nendega. Äh, Euroopa Liit saab selles osas väga palju ära teha, tugevdades oma positsiooni OECD äh, riiklike kontaktpunktide kaudu ning edasi arendades liidu ombudsmani rolli Äh, kriitilise tähtsusega on see, et äh, Euroopa riigid laiendavad oma raamistikku ka äh, teistele piirkondadele maailmas, nii et Aasia, Aafrika, Ameerika ettevõtted oleksid sellega kaasatud. praegusel hetkel on liiga palju veel niimoodi avalikku ja poliitilist muret sellepärast, et ettevõtted rikuvad inimõigusi. mõnikord on see ära teenitud mure, teinekord see varjab ähm, seda tegelikkust, et ka Hiina, Venemaa, Brasiilia, India ettevõtted peavad vastutama oma tegevuse eest nii koduriigis kui ka teistes riikides. ja mul on hea meel, et äriliidrid äh, on saavutanud edu selles osas ning laiendanud see dialoogi ka teistesse piirkondades. kuid riikidel on veel täiendav roll täita kui äh, nimetatud ettevõtted on riiklikud ettevõtted või osaliselt riiklikud ettevõtted, äh, sest see tõstab oluliselt äh, selle sektori rolli, arvestades praegust majanduslikku kliimat. teiseks, kui need ettevõtted on peamiselt varustajad riiklikele asutustele, kolmandaks, kui on tegemist keskmise või väikeettevõtetega liidus Äh, kus tekib tõeliselt äh, suutlikkuse ja kapatsiteedi probleeme ja kolmandaks, äh, kui tegemist ettevõtetega, mis tegutsevad Euroopa Liidu nii-öelda perifeerias, kaugemates nurkades, kes võib-olla, kelleni alati ei jõua, pole vajalik maksupoliitika, kuid kes samuti peavad vastutama inimõiguste alase tegevuses. teine, ma tahan ütelda, hägustunud tegelikus vabatahtliku ja kohustusliku aspekti üle Euroopa Liidu ettevõtetes seisab väga palju keerulisi dilemmasid. on väga palju kohti riikides, kus riik ei suuda kaitsta elanikke kas siis siseriikliku konflikti, korruptsiooni või vaesuse tõttu on väga ebaühtlane regulatiivne keskkond inimõiguste valdkonnast ja isegi sellisel juhul ettevõtted väga sageli äh, püüavad leida kompromissi kohalike elanikkonna nõudmiste ja inimõiguste alaste konfliktide vahel. on selge, et äh, riigi ülesanne on kaitsta inimõigusi ja eriti äh, vastuvõtvate riikide valitsused, kuid ettevõtted väga sageli äh, peavad ise hindama, millised on äh, nende riikide seaduste poolt kehtestatud nõuded, millised on rahvusvahelised inimõigustealased normid, millised on äh, sotsiaalsed äh, ootused investoritelt selleks, et oma tegevust selles riigis teostada ja lähenemine ettevõtte sotsiaalsele vastutusele võib tähendada kahekümne seitsmes äh, Euroopa Liidu riigis erinevat asja. ning lõpetuseks minu kolmas ja viimane punkt tähendab seda, et on tekkinud tõeline võimalus Euroopas liidrirolli võtmisele. mõningad parimad näited partnerluses äh, riikide ja ettevõtete vahel inimõigustealased küsimused on väljaspool Euroopa Liitu ja kui Euroopa Liidu riigid on kaasatud sellesse, siis seda mitte sellepärast, et Euroopa Liidus on kindel seisukoht eh, ettevõtte sotsiaalse konflikti. Eh, kõige loominguliselt on lahendatud selle küsimusele, lahendatud see Aafrikas, Lähis-Idas, ähm, Lõuna- ja Ida-Aasias ja ähm, osaliselt on seda toetanud ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolne Ülemeremaade Arenguabi agentuurid äh, ähm, ettevõtted on valmis äh, samuti võtma liidrirolli selles küsimuses, äh, kõigepealt nad alustasid tööõigusega, äh, varustusahelas, siis kodanike poliitiliste õiguse ja siin ma tooksin näiteks Google, Yahoo ja Microsofti, kes on välja töötanud oma sõnavabaduse ja eraelu kaitsmise koodeksi, Novartis, Novo Nordisk ja Sanofi Avents, kes olid esimesed ravimifirmad, kes tunnustasid kohustust olla vastutustundlik ka terviseõiguse osas, Suez, Violet, Emsvode ja teised, kes on tunnistatud inimõigusi seoses veega. ja siin me peame ütlema, et Euroopa Liit peab täitma oma rolli eh, selles valdkonnas. Ehm, ei ole paremat raamistikku kui eh, ÜRO raamistik ja see, mida on edendanud professor Ragi. aitäh, härra Morrison, nüüd eh, sõna proua Kazalsile kes on Euroopa ettevõtluste õigluse koalitsiooni äh, koordinaatoriks. proua Kasals, teil on vist äh, slaidid. tundub, et meil õnnestub see töö, tööle saada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 à ah, voilà. Bon, merci madame euh, la présidente. aitäh proua esinaine. täname alakomisjoni äh, selle võimaluse eest täna inimõigustest siin äh, rääkida. me oleme äh, enda poolt ette valmistanud äh, ka materjali, mis puudutab just tänast teemat ja neid te võite leida saali eest. see koalitsioon, mida ma esindan, see ühendab enam kui kahtesada viitekümmet vabaühendust ja ka tarbijaühendusi kogu Euroopast näiteks äh, Rahvusvaheliste Inimõiguste Föderatsiooni, Oxfami, Amnestyt äh,, Greenpeace'i ja mitmeid teisi. me oleme äh, töötanud koos Ühendkuningriigi äh,, Hollandi äh,, Belgia ja mitmete teiste vabaühenduste, kes on tegevad just äh, antud valdkonnas ma tahaksin äh, toonitada nelja äh, teemat. Äh, kõigepealt, milline on probleem ja miks me teeme seda, mida me teeme oma ühendusega. kõigepealt aruandluse puudumine Euroopa ettevõtluste poolt inimõiguste vallas ja see toob endaga kaasa karistamatuse ning õiguskaitsevahendite puudumise tihtipeale inimestele, keda need inimõiguste rikkumised puudutavad, neil ei ole juurdepääsu kohtule ja õiguskaitsevahenditele, see on meie jaoks, meie silmis väga oluliseks probleemiks. me peame tagama selle, et oleks ühtsed mängureeglid kogu Euroopa Liidus, teatud ettevõtted saavad teatud eeliseid rahvusvahelistel turgid, turgudel, kuna nad rikuvad inimõigusi, kuid äh, äh me näeme, et see samas on äh, Äh, takistavaks asjaoluks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei tegutse äh, äh, selliste standardite alusel. rääkides Kongo demokraatlikust vabariigist, selle juhtumi tõi meie ette Global Witness, tegemist oli Ühendkuningriigi ettevõttega oktoobris kaks tuhat seitse, Global Witness esitas kaebuse Asimaksi Ühendkuningriigi ettevõtte vastu, kuna nad rikkusid OECD reegleid Ühendkuningriigi kohus äh, tutvus selle asjaga ning lõpuks äh, kinnitati äh, Global Witnessi süüdistusi ja toodi välja Afimexile terve rida soovitusi ja, ja need puudutasid korporatiivse vastutuse poliitika pidevat ülevaatamist, mis võtaks arvesse ka inimõiguste aspekti Äh, riiklik kontaktpunkt pole Afimexilt mitte mingisugust vastu, vastust äh, saanud äh, nende suuniste rakendamise kohta. From... nii et see on üks konkreetne juhtum konkreetse riigi kohta, Kongo kohta, kuid selliseid näiteid võiks tuua muidugi mitmeid ja kõik need näited näitavad seda, et äh, vabatahtlikud mehhanismid äh, ei äh, anna lahel, lahendusi nendele ühiskonnagruppidele, kelle inimõigusi rikutakse. ja me leiame, et siduvam lähenemine oleks vajalik selleks, et täiendada CSR-i algatusi, mis on vabatahtlikud Äh, nii ka G kaheksa äh, puhul ei peaks olema vabatahtlikud äh, meetmed asenduseks kohustuslikele meetmetele. teiseks, me leiame, et Euroopa Liit peaks selles valdkonnas aktiivsemalt äh, tegutsema, professor Ragi äh, rääkis siin äh, sellest äh, kaitse, austa ning hüvita põhimõttest ja me leiame, et see on tõepoolest, see raamistik on Euroopa Liidule ainu võimalikuks lähenemiseks. ma arvan, et Euroopa Liit peaks tööd tegema selle heaks, et tuua välja konkreetsemad suunised ettevõtetele, kuidas oma tegevust selles valdkonnas parandada. me leiame, et, et emaettevõtte vastutuse põhimõte kindlasti vajab siin edasi arendamist. ja loodan, et meil on võimalik neid põhimõtteid koos professor Ragiga tulevikus veel edasi arendada ilma Euroopa Liidu äh, tegutsemiseta äh, säästva arengu, äh, kliimamuutuste võitlus, vastase võitluse umbes, ilma Euroopa Liidu tegutsemiseta selles vallas ei ole võimalik meil ka ettevõtetes mingisuguseid muutusi esile kutsuda. oleme seda näinud kriisi, majanduskriisi tingimustes, et äkitselt on Äh, reeglid kaotanud äh, oma tähenduse ja näeme, et äh, et reeglid on muutunud olulisemaks ning komisjongi on muutunud mõistvamaks, mõistvamaks vabaühenduste kommentaaride suhtes ning äh, ettevõtluse peadirektoraadi äh, analüüs kindlasti on esimeseks sammuks selles osas, et analüüsida, kuidas, ähm, äh, milline on ettevõtete roll selles valdkonnas. loodame, et peatselt toimub ka Euroopa Liidu nõukogus arutelu selles küsimuses. samuti leiame, et professor Waters on Äh, õigustatult äh, Euroopa Liidu äh, välispoliitika inimõiguste aspektile viidanud. meie uurimus, mille te samuti leiate siit koridorist ja mille, mis on üleval ka internetis, siin räägitakse mitmetest äh, põhimõistetest, mille kallal me endiselt praegu tööd teeme, näiteks paremast õigusloomest selles valdkonnas. rääkides erinevatest juriidilistest staatustest ning sellest tulenevalt ka erinevast vastutusest, näiteks kas emaettevõtte vastusest või sellest, kas emaettevõte peaks olema vastutav oma filiaalide tegevuse eest inimõiguste valdkonnas. ma arvan, et me peaksime seda olukorda kindlasti ähm, paremini äh, reguleerima ka inimõiguste ja keskkonna vallas nii nagu selles äh, graafikus siin on välja toodud, Äh, siin äh, on välja toodud see, et äh, ema ettevõte justkui saab kogu kasu, kogu kasumi nendest tegevustest, mis leiavad aset teistes riikides ja siis filiaalid justkui vastutavad nende, nende inimõiguste rikkumiste eest. et me peame siin selgelt välja tooma ema ettevõtte vastutuse. leiame, et äh, kindlasti eh, just eh, emaettevõtted peaksid eh, olema aktiivsed ka uurimises, kas tegemist oli hoolimatusega, millised olid põhjused inimõiguste rikkumisteks. meie nõudmiste teine aspekt puudutab juurdepääsu õigusmõistmisele, siin ei äh, on äh, raske öelda, et milline on äh, õiguse äh, rakendamise aspekt. kodanikud äh, kodanikel peaks olema õigus äh, Euroopa kohtus, kohtu poole pöörduda küsimustes, mis puudutavad äh, inimõiguste standardite rikkumist. ja praegu just äh, õiguskaitsevahendite puudumine on selleks takistuseks, mis õiguse mõistmise teel seisab ja vabaühendustel peaks samuti olema paremad võimalused kohtusse pöördumisel. kolmandaks äh, räägime siin suuremast läbipaistvusest äh, ja nii, nagu on räägitud, nii rääkisid juba ka professor Waters ja mitmed parlamendiliikmed, äh, leidame, et Euroopa ettevõtted nad ju soovivad, et oleksid võrreldavad aruandlusstandardid ja see peaks põhinema parimatel praktikatel. Eh, need parimad praktikad on juba praegu ju osaliselt kasutusel, see peaks, selle peaks muutma ühtselt kasutatavaks ühelt poolt eh, peaks piiritlema paremini ettevõtete vastutuspiirkonna ja välja tooma, millised täpselt on need inimõiguste ja keskkonnaalased äh, riskid. ja kolmandaks äh, peaks välja tooma selle, millised, milline on ettevõtte mõju öö, ähm, oma keskkonnale ja inimõiguste valdkonnale. siis peaks välja töötama teatud konkreetsed näitajad, äh, mis oleksid siis sektoripõhised võtaks arvesse kõiki tegureid äh, ja ettevõtted äh, peaksid äh, olema vastutavad selle aruandluse koostamise eest. samuti sooviksime, et vabaühendused ning potentsiaalsetel ohvritel oleks võimalik kohtusse pöörduda, praegu see ei ole võimalik. ja muidugi on väga oluline ka, et oleks sõltumatu kontrollimise võimalus samuti peaks äh, üle vaatama praegu juba kehtiva Euroopa Liidu äh, seadusandluse selles valdkonnas. me leiame, et siingi parlament saaks meile olla suureks abiks ja minu viimane äh, märkus puudutab soovitusi. ma sooviksin siin alustada ettepanekutega Euroopa Parlamendile, kuna just teie meid siia täna kutsusite meie ees on äh, uus suur võimalus, äh, valimised äh, kahe kuu pärast. me teame, et valimisseisukohad on juba välja tootat-, töötatud, kuid kindlasti valimiskampaania raames peaks seda sotsiaalse vastutuse teemat samuti tõstatama. teiseks, järgnevatel kuudel ja ka pärast valimisi on parlamentidel väga oluliseks ülesandeks äh, äh, siis heaks kiita volinike kandidaadid ning äh, siingi peaks tõstatama iga voliniku puhul ka selle inimõiguste alase vastutuse teema. järgmise ametiaja jooksul sooviksime enam äh, keskendumist just äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse teemale mitmetes äh, erinevates komisjonides, tavaliselt äh, tegeleb sellega tööhõivekomisjon, kuid meile tundub, et praegu on olukord parem, et ka näiteks inimõiguste alakomisjonis on sellega tegeletud, kuid teisedki komisjonid peaksid sellele teemale tähelepanu pöörama. samuti on oluline, et parlament võtaks arvesse ka seda ettevõtluse peadirektoraadi uurimust, mis siis heidab valgust sellele, milline on praegune tegutsemisraamistik, äh, äh, kuidas täpselt Euroopa Liidu seadusandlus kohaldub äh, ettevõtetele, tuuakse seal arvatavasti välja ka lüngad ning loodame, et parlament aitab neid lünku täita. parlamendil äh, on võimalik äh, mõjutada ka eelarve koostamist, äh, siin äh, saab selle kõik siduda näiteks arenguabi eelarvereaga ja inimõiguste alaste standardite kehtestamisega. nii et see puudutaks siis parlamenti, kuid Euroopa Liidu puhul üldiselt on neid ülesandeid muidugi veelgi enam ja võib-olla professor Walters saab neid ettepanekuid edasi arendada, kuid meie arust on kõige olulisemad äh, teemad just need kolm, mis siin näha on. loodame, et äh, peatselt valmib äh, nõukogu deklaratsioon või mingi teistsugune avaldus, mis vähemalt tunnistab seda, et välja on töötatud vastav rahvusvaheline raamistik siis professor Ragi poolt ja et äh, Äh, kindlasti peaks suurendama juurdepääsu õiguskaitsevahenditele. soovime, et järgneks ka jätkutegevus komisjoni äh, uurimusele ja peaks vaatama ka, millised äh, on ressursid komisjoni talitustes ja osakondades selle küsimusega tegelemiseks. professor Ragi rääkis sellest, et mõned et äh, mõnedel riikidel on juba ettevõtluse inimõiguste teemaga tegelevad äh, osakonnad vastavates ministeeriumides äh, ja loodame, et sama leiab aset ka Euroopa Liidu tasandil. nii et tundub, et see on meie poolt kõik, aitäh! aitäh! meil on nüüd tõepoolest välja toodud siis täpselt need ülesanded, mis meie ees seisavad. meie ametiaja jooksul on olnud neli äh, algatust selles valdkonnas, äh, mis puudutasid siis ähm, nii ettevõtte äh, tegevust kui ka keskkonnaalaseid stand-, standardeid, neid algatusi toetati täiskogu raames räägiti ka õigusemõistmisest, äh, sanktsioonide kehtestamisest, äh, raskustest selles äh, valdkonnas. seetõttu peaksime me välja töötama selgelt siduvad standardid. ja see raport aitas meil siis selle teema selgelt välja tuua. ja meie viimane ettekanne härra Evansilt, te olete ametiühingute nõuandva komitee peasekretäriks OECD-s sõna on teil, palun. Um, täna esinaine, minu igapäevane tööülesanne on juhtida OECD juures tegutsevad ametiühingute nõuandvad komiteed, kuid me oleme koostöös Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonid ja äh, ka kesksete ametiühingute ülemaailmsete föderatsioonidega, kuid täna ma tahaksin edastada teile oma isikliku seisukoha, lähtudes professor Ragi poolt välja töötatud kontekstist, mida on arutatud ja jagada teiega ka meie vahetut kogemust ühe konkreetse instrumendi kasutamisel, mis on OECD suunised hargmaistele ettevõtetele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat ja on kehtinud nüüd kaheksa aastat. kõigepealt rääkides nüüd sisust kõigepealt inimõiguste alane arutelu tähtsus on oluliselt kasvanud äh, ka meie äh, sõsarorganisatsioonide erasektorist. meie liikmed on teatud otseselt või kaudselt seotud äh, varustusahelaga ja nende kapitali liikuvus on oluliselt suurenenud ning selle mõju on olnud ka ebavõrdsuse süvendamine, osad on rikastunud, teised vaesemaks muutunud ja seega mõningate küsimuste kesksus on kohe keskendunud sellele, et on vaja tõsta inimõiguste alaste standardeid ja lisaks sellele ka ettevõtete vastutust ja aru, aruandluskohustust. meie liikmesorganisatsioonid ootavad praktilisi lahendusi, mis võimaldavad lahendada mõningaid küsimusi ning Äh, laiendada rahvusvahelisi tööstussuhteid, et suurendada ettevõtete vastutust ja ka valitsusstruktuuride tegevust. seetõttu ma kuulasin tähelepanuga, kui professor Ragi rääkis nendest äh, normide eelnõunust, mis on nüüd rööbastelt maha jooksnud. ka meie püüame äh, kaasa aidata selle tegevuspoliitika edasisele väljatöötamisel. kolmandaks ma tahan öelda, et meie viimase viie aasta kogemus Euroopa Komisjoni poolt koostatud ettevõtte sotsiaalse vastutuse definitsiooni rakendamisel on olnud põhiliselt vabatahtlikkusel lähenevad ja väga paljud tänased sõnavõtjad on juba rääkinud ka riigi kohustused, mis on tegelikult äh, tõkestanud selle arutelu edasiliikumist ja nagu ta hommikul professor Ragi ütles, see on oluliselt äh, takistanud ka väga paljude oluliste tegijate osalemist sellest äh, ja praegu toimub see arutelu ilmselt äh, meie ajaloo teises suurimas turu kriisisituatsioonis samal ajal toimuvad kliimamuutuste alused arutelud, äh, äh, nendest räägid kaks aastat tagasi, kui suurim ähm, turu ebaõnnestumine äh, majandusteadlaste poolt käesoleval aastal ja eelmine aasta tõi meile finantskriisi ja sellest arutelust tuleb selgelt välja, et eneseregulatsioon väga paljudel juhtudel tähendab regulatsiooni puudumist ja ning ettevõtte sotsiaalse vastutuse ning selle asjakohusus on seeläbi kannatanud. selline on hetkeolukord ja kui Genfis äh, toimus nõnda rongiõnnetus, siis ma võin ütelda, et äh, ees seisab veel väga palju selliseid rongiõnnetusi, kui me üritame mingit valitsuskorda luua mitte ainult finantsturgudel ja majandusvaldkonnas, vaid ka äh, selles osas, kuidas see mõjutab inimõiguste alaste normide täitmist. Äh, kuid äh, nüüd selle visandatud konteksti taustal ma tahaksin paar sõna öelda professor Raagi poolt mainitud õiguskaitsevahenditest, mida rõhutasid ka teised sõnavõtjad, mis aitavad meil edasi minna praktiliste lahenduste otsingul kõigepealt äh, riigi kohustus kaitsta. Äh, mis puudutab OECD juhiseid, mida täna samuti mainiti, siis ma, äh, probleem seisneb just selles, mis on välja toodud ka professor Lagi poolt juhitud raportis, et valitsuse siseselt on see institutsionaalsete tõrgete taga Äh, kuidas valitsused suhtuvad äh, ühtekuuluvuspoliitikasse? see võib-olla ei kuulu tööõiguse normide valdkonda ja võib-olla selles mõttes äh, minu arvamus lahkneb professor Raagi arvamusest, sest Rahvusvaheline Tööorganisatsioonis on käivitunud vastavasisuline protsess, mis juhib seda tööd ja kui me räägime kohtualluvusest, vaba, ühenduse moodustamise vabadusest ja nende tagajärgedest ja OECD äh, suunised lähtuvad äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni standardist ja teistest standardist selles valdkonnas. kuid probleemiks on nende rakendamine. probleemiks on see, et ühelt poolt on valitsuse majandushuvid ja teiselt poolt on jälle kahepoolsed investeerimislepingud, kaubanduslepingud ja see, mis tegelikult toimub äh, tööjõunormide valdkonnas. ja see peegeldub äh, ka OECD juhiste rakendamises, mis on olnud üsna nõrk võrreldes poliitilise protsessiga, mis on juhtinud kahepoolseid investeerimislepinguid, arbitraaži, normide väljatöötamist ja tsiviilõiguse väljatöötamist selles valdkonnas Äh, äh, aastal kaks tuhat kümme vaadatakse läbi OECD suunised, et veelgi tugevdada inimõiguste aluseid aspekte, siis ma ütlen, see on oluline tegevus, kuid oluline on saavutada tasakaal äh, sotsiaalsete normide jõustamisel ning mõjuvõimu jagamisel. ametiühingute poolt me oleme koos vabaühendustega äh, tõstatanud sada juhtumit, mis seonduvad tööjõunormidega ja kahe tuhande esimesel aastal vastu võetud standarditega. pooled nendest juhtumitest on jõudnud mingi lahendini ja sellest viiekümnest umbes kakskümmend viis on lahenenud nii-öelda positiivselt äh, võrreldes äh, võimalikule alternatiivile ja tööliste ja sellest umbes pooled, kaksteist on välja toonud riiklikud kontaktpunktid, eh, mille kaudu valitsus on aktiivselt osalenud, olnud vahendajaks eh, selle konflikti lahendamisel. seega poliitiline vastutus ja poliitiline tahe näib nappivat sellistes olukordades ja kui me räägime ka teiste vahendite seodu-, sidumisel teatud tingimustega nagu eksportgarantiid ja muud, siis me oleme nõus, et tuleb saavutada suurem kooskõla ja sidusus selle vahel, mida riik ootab äh, majanduses tegutsevate ettevõtetelt ja selle vahel, mida nad on valmis äh, rahaliselt toetama ja meie aruteludes nende ettevõtluse esindajatega on praegu tekkinud teatud tõrge. meie kasutame argumendi, teid ei sunnita riiklikke vahendeid kasutama, vastu võtma raha. kui te aga seda teete, siis te peate nendest kehtestatud normidest kinni pidama. Äh, sest valitsused on hakanud üha rohkem pakkuma eksportkrediidi abi ettevõtetele. sest see on just see valdkond, kus valitsused äh, saaksid äh, aktiivsemalt tegutseda ma vabandan, et ma ei ole liiga kiiresti rääkinud, ütleb sõnavõtja. kuid nüüd rääkides regressiõigusest ja õiguskaitsevahenditest. OECD juhistest on selgelt rõhutatud riiklike kontaktpunktide tähtsust, kuid meie omalt poolt teeksime ettepaneku, et või arvama vähemalt, et umbes pooled või kaks kolmandikku riiklikest kontaktpunktidest tegelikult toimivad nii, nagu neid oodatakse äh, äh, oleva on vahendajateks osapoolte vahel, ähm, käsitlevad esitatud juhtumeid ja nii edasi. Äh, ja siin on teatud edusammud ka Ühendkuningriikides näiteks, sealne riiklik kontaktpunkt suutis olla vahendajaks üheks suures juhtumis, ähm, mille tulemusel äh, osaline ametiühing sõlmis ka nii-öelda globaalse raamistikul põhineva kokkuleppe ettevõttega aga kui see asi piirdub äh, mingi talitusega Majandus- või Rahandusministeeriumis, siis suhtutakse sellesse kui nagu vähe prioriteetsesse tegevusse. küsimus on jälle selles, kas äh, riiklikud kontaktpunktid on aruandekohustus parlamendi ees, siis äh, kas on pidevalt töötajad tagatud, kas on piisavalt ressursse eraldatud Ähm, heatavad on sageli erandiks äh, ja mitte reegliks. ja seetõttu me mõtleme sellele, kuidas nende kontaktpunktide tegevust paremini korraldada lähtuvalt OECD suunistest. arvestades äh, nüüd Euroopa riikides toimuvaid poliitilisi muutusi, äh, on meil nüüd paremad väljavaated selleks ja nüüd ma tahaksin lõpetuseks öelda, äh, mida see kõik tähendab, arvestades praegust kriisiolukorda. me oleme jõudnud praegu ristteele, ühelt poolt ettevõtetele avaldada suuremat majanduslikku survet, kulude kärpimine on tekkinud, muutunud hädavajalikuks. teiselt poolt on vajadus sotsiaalse vastutuse temaatikat edendada. teiselt poolt valitsused püüavad kontrolli saavutada finantssektori üle ja suur küsimus on ka see osadus selles protsessis. me igati ootame G8, G20 kontekstis tehtud algatuste elluviimist äh, üks puudutab ka õiguslikke norme ja vastavat hardat, mis aitaks selle asjaga edasi tegeleda. Need on just valdkonnad, millega me tahaksime tegu, tegeleda eelseisvate kuude jooksul. tänan, härra Evans Äh, meie allkomisjoni ametiaeg hakkab lõpule jõudma ja meil on täna ka jäänud ka vähe aega, kuid ma pöörduksin kolleegide poole. kui nad soovivad sõna võtta, siis me oleme praegu üsna raskes olukorras, kas meil on aega selleks? jah. meil on natuke lisaaega eraldatud ja esinaine tänab tõlke selle lisaaja eest. Veronika. Uh, I would like to thank all the speakers and uh, this is a, indeed a very important ma tänan kõiki sõnavõtte, tegemist on olulise algatusega ja ma tahaksin rõhutada, et selleks on vaja mitme parlamendikomisjoni ühistegevust järgmise ametiaja jooksul, nagu mainis vabaühenduste esindaja. sest ma näen selget sidet meie tegemiste vahel, näiteks arengukomisjonis ja selle töö tulemusena ja meie komisjoni kuuluvad äh, erinevate fraktsioonide, elispoliitiliste jõudude esindajad ja me oleme just praegu välja tulnud ühe petitsiooniga ja me hakkame seda levitama, kutsudes üles sellele alla kirjutama ja selle eesmärk on teha lõpp korruptsioonile ja minu küsimus professor Ragile on, kas te näete seost Äh, Euroopa Liidus seadusandlike mehhanismide loomise vajaduse vahel võitluses korruptsiooniga. ja nende mehhanismide vahel, mida teie soovite inimõiguste austamise ja kaitse tugevdamisel, sest väga sageli hargmaised ettevõtted, kes on seotud inimõiguste rikkumisega kolmandates riikides, on needsamad ettevõtted, Äh, kes tegelevad äh, kohalike ametnike korruptsiooni edendamisega ja rahade kõrvalesuunamisega, mis tegelikult tähendab ka inimõiguste rikkumist, sest inimesed on ilma jäänud õigustest veele äh, äh põhivajaduste täitmisele ja nii edasi. kas meie töö poleks palju tulemuslikum, kui me seoksime omavahel need kaks tööaspekti ja mehhanismid, sest Euroopa Liidus puuduvad mehhanismid korruptsioonivastaseks võitluseks. aitäh, proua Koomi. järgmine kõneleja, palun. ma ei tea, kas teil on aega vastata küsimusele, kuid härra Evans võttis tegelikult minult sõnad suust ning ma tahaksin tänada kõnelejaid ettekannete eest Need uued struktuurid, mida ellu rakendatakse, ma arvan, et me vajame neid selles õigusloomelises raamistikus. võib-olla, võib-olla tuleks äh, olla paindlikum, aga mis äh, juhtub nüüd finantskriisis ja majanduskriisis, mis äh, meil praegu on, see härra Evans andis osa vastusest või rääkis selles oma vastusest, me me räägime valitsuste uutest rollidest, et äh, siis vajadus abi pakkuda või abi anda, luua tingimused äh, näiteks keskkonnahoiuks ja nii edasi. aga see oli osaline vastus, on veel midagi, kui ei ole õigusloomelik, õigusloomelist raamistikku ning, ning kõik on vabatahtlikkusel põhinev, siis ettevõtted äh, ei tunne ettevõtted vajadust liiga palju pingutada. ma loodan, proua, et te olete veel siin töös mit-, kaua aega ning me jõuame tagasi selle diskussiooni konteksti juurde. sest me peame võtma arvestada seda, et äh, tulevikus äh, ootavad meid ees muutused ning me peame oma lähenemist muutma selles kontekstis, aitäh teile! je vais demander à m. witt à la fois de poser la question qu'il veut poser euh, à m. rugi je crois mais härra Riik, te võite neile küsimuse esitada, aga tegemist on loomulikult teemaga, mis kujuneb järgmisel legislatuuriperioodil prioriteetseks minu arvates oleks oluline see enda jaoks täna siin märgistada kui teema, et me saaksime tõepoolest selle juurde sügisel tagasi tulla. nüüd me ähm. annaksin sõna lõpetuseks veel härra Rakile. suur aitäh selle võimaluse eest. ma püüan olla võimalikult äh, täpne vastuse andmisel see diskussioon oli tõepoolest kasulik. mul on teile kaks küsimust. esiteks ja kõigepealt äh, tahaksin tänada, et te ütlesite, et äh, kohustused ettevõttel ei saa ju ainult olla vabatahtlikud, aga ma tahan sama vaid korrata, et olen tõeliselt tänulik teile, et te seda rõhutasite. aga siiski on mul üks oluline küsimus kui te tegutsesite veel Genfis, siis te olite seisukohal, mida me võisime vaid toetada. Äh, ja me tahaksime nüüd teada, kuidas te äh, suutsite seda saavutada. me kindlasti saame teilt palju õppida, see oleks meie jaoks väga kasulik, kui saaksime õppida teie kogemustest hetkel me elame keset kriisi ja samas me peame tunnetama, et selles kriisis peituvad ka tulevikus silmas pidades väga huvitavad ja head võimalused selleks, et niisugused finantskriisid maailmas enam ei korduks. ja nüüd, kus me otsime uusi lahendusi, nüüd, kes me püüame teha kõik selleks, et me enam sellisesse olukorda ei satuks, siis me oleme olukorras, kus senine tegevus, kaasa arvatud jätkusuutlikkusele suunatud poliitika ei ole meid sammugi tegelikult edasi aidanud. tahaksin öelda et see, mida täna hommikul öeldi, ei tähenda sugugi automaatselt seda, et komisjoni eh, kritiseeriks teie eh, poliitikat. oluline on minu meelest ju siinkohal parimate eh, võimaluste, parimate kogemuste väljatoomine ja nende omandamine, hea tava printsiibist lähtudes tegutsemine ma olen öelnud seda nii avalikult kui ka eravestluste käigus. uuring, mis käsitles ettevõtete sotsiaalset vastutust, on kindlasti mõjutatav ragitöö kaudu, kuid samas aitab see meil saavutada aastaks kaks tuhat üksteist püstitatud eesmärke. olen öelnud seda ka avalikkusele ma tahaksin, et tahaksin öelda midagi positiivsemat kui seda, mida ütles komisjon. kui aga komisjon tegutsema hakkaks, siis oleks seda vaja teha eh, välissuhete peadirektoraadi kaudu. me hääletasime Genfis, siin aga tehakse hoopis midagi muud ja siis meil läheb seegi kaduma, mida meie Genfis toetasime vaat see ongi väga oluline moment mida me ei tohi kahe silma vahele jätta suur aitäh richard nüüd mul on tõesti väga kahju püüdke olla võimalikult öö, äh, lühisõnaline suur aitäh ma tänan teid ma lasen tõlgid minema Äh, seos korruptsiooniga. korruptsioon on igasuguse sotsiaalse eesmärgi saavutamise takistuseks ja see on seotud ka inimõigustega. Äh, kahjuks minu mandaat välistab korruptsioonialase temaatika, sest sellega tegelemiseks on teised vahendid OECD konventsioon, välisettevõtete tegevus USA-s ja ÜRO konventsioon äh, on korruptsioonialase valdkonnas paremini kasutatavad mehhanismid ja seetõttu minu mandaadi koostamisel äh, korruptsioon ei olnud sõnaselgelt äh, hõlmatud mandaadega, kuid on üsna selge, et see takistab kõikide nende eesmärkide saavutamist, millest me täna hommikul oleme rääkinud teiseks, äh, rääkides majanduskriisist. seda on väga raske väljendada kahes lauses. lühemas perspektiivis asjad on kohutavad, pikemas perspektiivis asjad paranevad lühemas perspektiivis on olukord kohutav, sest kui majandus variseb kokku, need, kes on juba niigi haavatavad, äh, kannatavad rohkem kui teised ja me oleme juba kuulnud lugusid äh, sunnitööst ja väga paljudest teistest sellistest asjadest ülemaailmses äh, varustusahelas, mida me püüame takistada lühemas perspektiivis. pikemas perspektiivis ma olen veendunud, et sel kriisil saab tõenäoliselt olema samasugune mõju, nagu oli kolmekümnenda aastate majanduslangusel äh, äh, tööstusmaailmas, arengu, arenenud maailmas. minu arvates on paratamatu, et toimub terve rida turu ja riigi vaheliste suhete ümberhindamist. Teil on õigus, väga paljud nendest aruteludest toimuvad väga tehnilisel tasemel, räägitakse raamatupidamisstandardist, räägivad direktorite äh, rahalisest vastutusest äh,, räägivad äh, ettevõtete moodustamise seadustest, äh, ettevõtte tegutsemiseeskirjast ja nii edasi ja meie peame tagama selle, et me osaleme nendest aruteludest, et me ei jäta neid arutelusid aru nendele kitsalt ekspertide meelevalda. sest me saame oluliselt mõjutada äh, nende mm, ettevõtte juhtimise reeglite läbivaatamise, direktorite kohustused ja vastutus äh, mis eeldab, et e, direktor kannab vastutust ka ettevõtte finantstegevuse eest, kuid peab arvestama ka ettevõtte mõju keskkonnale ja, ja ühiskonnale. arvestame seda e, ettevõtte sisese tegevuse dünaamikat ning direktorite vastutust nendes küsimustes, e, me võime öelda, et see avab ukse keskkonnahoiu ja sotsiaalküsimuste kaasamisele Äh, seejuures mõjutamata äriõiguse põhilist juriidilist struktuuri. seega ka niisugune väike sekkumine võib kaasa tuua tohutu mõjuvõimu. inimesed, kes laua taga istuvad ja neid küsimusi arutavad, ei mõtle nii, nagu meie, seetõttu me peame tagama, et ka meie hääl oleks kuuldav nende arutelude käigus ja seetõttu ma olen suhteliselt optimistlikult meelestatud pikemas perspektiivis, sest see arutelu tekib, muutused tulevad, me peame tagama ainult selle, et ne, meile südamelähedased küsimused, mis on seotud jätkusuutlikkusega, on ka päevakorras. ja lõpetuseks, milliseid õppetunde me äh, saame Genfi kogemusest sellele küsimusele on lühidalt raske vastata, ma kirjutan raamatu selle kohta ja püüan seda suure raha eest maha müüa. kuid tõsiselt rääkides, minu arvates äh, on kolm asja, mis meil on aidanud punktist A punkti B jõuda. algselt me olime liiga keskendunud empiirilistele küsimustele, me ei alustanud äh, vastustest, vaid küsimustest. me tahtsime täpselt teada seda, mis koha peal toimub, millised ettevõtted, millistes valdkondades, millistes riikides, millised standardid rakendatakse, millised mitte, millised lähenemised toimivad, millised mitte, millised kombinatsioonid on paremad kui teised. äärmiselt empiiriline lähenemine. ja niiviisi me üritasime saavutada seda, et kui jõuab konsultatsioonide läbirääkimiste aeg, siis on meil ühtne faktide kogumik, mida ei saa vaidlustada. et probleem on nii suur ja mitte nii väike, need asjad toimivad, need asjad ei toimi, meil on tõendid selle kohta ja need tõendid on siin. ja see muutis juba selle debati iseloomu. see ei saa piirduda ainult oma huvide kaitsega, vaid peab lähtuma ühisest faktide kogumist. see oli esiteks. teiseks selles raamistikus me teadlikult püüdsime leida ühist puudust, et see raamistik ei lahenda kõiki meie probleeme, vabandust, et see on meie ühine alus, äh, millel on kaks tunnust. Äh, kõigepealt see arvestab kõikide asjakohaste sektorite panust ja see on oluline selles debatis ei ole võimalik selle aruteluga edasi minna, jättes äriringkonnad selja taha, sest just nende käitumist üritate muuta. seega äriringkonnad peavad olema kaasatud, valitsused peavad olema kaasatud ja ainuke võimalus selle saavutamiseks on tagada, et meil on ühine alus kuid see peab olema koostatud niimoodi, et eh, ei välista pikaajalisi võimalusi. nii et kõik peavad mõistma, millised on nende täiendavad ambitsioonid, eh, püüdlused ja neid on võimalik saavutada ka sellest ühisest pinnast lähtudes, sest see ei välista tuleviku võimalusi seega need kaks tunnust ma tahtsin välja tuua, liigi keskendumine empiirilisele lähenemisele ja selle tähendab ühise pinna puudumine Äh, kumulatiivse mõju saavutamiseks pikemas perspektiivis. suur aitäh! loodame teie mandaat kestab võimalikult kaua. meie parlamendi toetus on teile kindlustatud. tänan teid osavõtjaid, täname kõiki eh, vabaühenduste esindajaid, kes siia täna nii arvukalt kokku tulid jääge siia saali. nii, palun, te olete õiges kohas, võtke istet, te tulite paar minutit hiljem, aga ma tahaksin tervitada inimõiguste aktivisti Egiptusest Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu on teinud palju selleks, et ta äh, vanglast vabastada. ja ma tahaksin paluda, et ta äh, pöörduks omapoolse avaldusega kohalviibijate poole saksa keelest ei tule midagi. Eh, Said. mul on väga hea meel siin olla. täna, kaks nädalat, kaks kuud tagasi ma lahkusin vanglast ja ma ütlesin seda, et et Euroopa Parlament on esimene koht eh, pea, väljaspool Egiptust ja mul on hea meel olla siin inimõiguste komisjonis. see on väga sümboolne koht. viimase nelja aasta jooksul, mis ma olin eh, vanglas peale par-, äh, presidendivalimisi. ma tahaksin teid, äh, proua esinemees, et mul on, mul on hea meel kohtuda teiega Kairos ning äh, mul on, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti inimõiguste alaste resolutsioonide üle. Nendel resolutsioonidel oli väga oluline mõju nii minule kui inimõiguste olukorrale Egiptuses ja Kairos kui mina olin vanglas, siis, siis ma lugesin Emile Zolad ja tema rolli Dreyfusi afääris. ta kaitses seda ja ma küsisin endalt, kas on teine Emile Zola äh, minu jaoks, kes äh, mind kaitseks ning mul on uhke täna öelda siin, et mina olen leidnud selles augustis äh, parlamendi ja teie, teid proua ja asepresidenti Macmillanit, nüüd ma olen näinud uut Emil Zolaad, kes kaitseb, kes kaitseb neid, keda, keda nad isegi ei tunne. ning ma loodan, et et see on nüüd äh, minu kohustus laiendada seda kogemust. ning äh, ma olen saanud tagasi osa oma vabadusest kuid äh, ma ei ole saanud äh, sa-, tagasi oma õigusi veel, osa oma vabadusi, nagu ma ütlesin, kuid on veel sajad ja tuhandeid inimesi Araabia maailmas, äh, vangistatud inimesi, kes, kes on kannastanud ning kes loodavad teie peale ning ootavad teilt palju. Süüria, Damaskus, Egiptuses, need on, on sõjakohtute äh, ohvrid, on ebaõiglase kohtupidamise ohvrid. ning äh, näiteks minu partei, parteikaaslased lähevad kohtu ette sellepärast, et ta on raamatu avaldanud. Karim Hammi äh, on välja visatud äh, ülikoolist ning äh, ta on vanglas, sellepärast äh, on kirjutanud äh, raamatu ning nende nimel ning ning teiste tagakiusatute nimel, kes ei saa tagasi minna Egiptusesse, tahaksin ma teile öelda, et me loodame ikkagi, et Euroopa täidab oma kohust, sest Euroopa meie jaoks on inimõiguste maa. me loodame teilt palju inimõiguste vallas vabaduste vallas ning veel kord ma tänan teid, proua eh, esimees ning, eh, ning eh, ma tahan teid tänada selle võimaluse eest anda mulle sõna veel viimas, viimasena ning ma loodan, et te tähistate alati kõikide ohvrite ning, ning töötate kõigi ohvrite nimel ning püüate neid vabastada, siis mitte ainult Egiptuses, vaid igal pool mujal. Euh, suur aitäh! meie Euroopa Parlamendi poolt püüame teha kõik selleks, et vastata teie ootustele kõigi nende ootustele, kes elavad riikides, kus olukord on äär-.